ja see, et rahad on suunatud selleks, et tugevdada kriminaalõiguse süsteemi, EPP just programmi kaudu. suur tänu, härra Valnik Talli. meile on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut ja arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine leiab äh, peale järgmise teema arutelu lõppu ja nüüd hakkame arutama etniliste vähemuste olukorda Iraanis ja kõigepealt saavad äh, sõna äh, selle resolutsiooni autorid ja kõigepealt härra Paška, palun. aitäh, president, volinik. Äh, Iraani võimudel äh, on olnud raskusi rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste normidest kinnipidamisega äh, väga paljud on kannatanud radikaalse islamipoliitika rakendamise all ja meie sooviksime üles kutsuda Iraani võime, et nad laseksid vähemusrahvustel kasutada oma emakeelt nii eraelus kui ka avalikus sfääris, et lõpetataks diskrimineerimine ja vähemuste tagakiusamine. oluline on see seetõttu, et kuigi arrogantne Iraani Äh, valitsus võib-olla ei hakka praegu mingeid muudatusi läbi viima, siis nad vähemalt teavad, et Euroopa Liit hoiab äh, sündmustel äh, silma peal ja võib-olla nad kunagi ka lõpetavad sellise arrogantse poliitika. aitäh, härra kolleeg Paška ja nüüd saab sõna härra Tavares kaheks minutiks. suur tänu, härra president etniliste vähemuste olukord äh, Iraanis on väga kehv ja muutub aina raskemaks, kui me vaatame poliitilist olukorda Iraanis, siis see on juba niigi keeruline. ja mis puudutab Iraani pärsia enamust, siis äh, valimistel me nägime, et valimistulemusi äh, võltsiti ja seeläbi vähemuste olukord veelgi halvenes. seal on mitmeid etnilisi vähemusi kes äh, on väga suure surve alla sattunud, on äh, nii poliitilisi repressioone kui ka justiitssüsteem on täiesti killustunud ja see avaldab negatiivset mõju etnilistele vähemustele. vähemuste äh, naised on aga kahekordse diskrimineerimise alla sattunud, neid koheldakse veel halvemini kui teisi iraanlannasid, nii et olukord on tõesti väga äh, ärevust tekitav. lisaks sellele me ei tohi ka unustada, et surmanuhtlus äh, endiselt äh, pidevalt viiakse läbi ja surmanuhtlust määratakse ka äh, inimestele süüdistatuna neid seksuaalses orienteerituses me peame eh, tõesti etnilisi vähemusi kaitsma, aga arvatavasti ei saa lootagi, et Iraani administratsioon seda teeb. Iraan teab täpselt, mida nad, mida nad teevad ja Iraani administratsioon teab, et meie soovime, et sellised, selline olukord eh, lõpeks. mida tehakse hariduse ja julgeoleku valdkonnas see peaks ka oma positiivseid tulemusi tooma etniliste vähemuste jaoks Iraanis. suur tänu, härra Tavars ja nüüd proua Dekaiser üheks minutiks. aitäh, härra president. Iraani elanikkond, äh, elanikkonnast vaid poole moodustavad pärslased ja teised on äh, teised rahvused. ja kahe tuhande kümnendal aastal ÜRO-s juba juhiti tähelepanu diskrimineerimisel teiste rahvusrühmade vas-, on olemas, elavad seal äh, araablased, aserid, belutšid, äh, kurdid, kes kannatavad siis tagakiusamise all. me räägime siin näiteks äh, ahvaasi vähemusest, tegemist Nende hulgas on liikumine, mida nimetatakse viieteistkümnenda aprilli liikumiseks ja nad korraldavad iga-aastaselt meeleavaldusi. sel aastal hukkus viisteist inimest, need andmed on Facebooki ning Twitteri kaudu levinud ja kuus oasid on praegu vangistatud, nende osas peaks kohtumõistmine aset leidma, kuid nende juhtumite kohta on väga raske andmeid koguda. see on läbi sõprade võrgustiku levinud, äh, see info, kuid äh, me peaksime äh, kindlasti neid nimetama ning ütlema, et nad saaksid ka õiglase kohtuotsuse. aitäh! aitäh, proua de Kaiser. ja järgmisena saab sõna proua Šaake pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president, volinik, kolleegid võib täiesti kindlasti öelda, et kõiki Iraani, iraanlasi diskrimineeritakse, see on ja öö, äh, me ei äh, peaks ähm, tavakodanike rasket olukorda vähem tähtsamaks pidama, kui äh, algavad läbirääkimised tuumaprogrammi osas. ja mis puudutab etniliste vähemuste olukorda, siis me ei saa äh, samuti nende tähelepanu vähem tähelepanu pöörata kui tuumaprogrammile. me teame, et etnilisi vähemusi endiselt veel diskrimineeritakse rahulikke me-, rahumeelseid meeleavaldajaid vahistati ja ei ole ka sugugi mitte kindel, et ähm, neile saab osaks õiglane kohtupidamine. vägivald ja seksuaalne vägivald äh, on seal vägagi levinud ja see on vastuolus inimõiguste universaalsusega ja see on äh, vastuolus ka nende enda põhimõttega, samuti etniliste vähemuste äh, naised on äh, kahekordse diskrimineerimise alla sattunud ja meie kutsume üles Iraani administratsiooni vabastama kõiki ähm, aktiviste, kes praegu on vahistatud, austama etnilisi vähemuste õigusi, et nad saaksid ka kasutada oma keeli nii avalikkuses kui ka kodus ja erasektoris ja et nad saaksid ka haridust selles äh, oma keeltes, aitäh. aitäh, proua Šake ja nüüd proua Korhola üheks minutiks aitäh. sellest on kaks aastat möödas, kui härra Fasi äh, tapeti sellepärast, et ta oli kurd. nii, neli aastat äh, vabadusekaotust määrati ähm, teisele vähemuse esindajale ilma põhjuseta. samuti on süüdistatud teisi etniliste vähemuste liikmeid ähm, erinevates kuritegudes, mida isegi ei ole rahvusvaheliste kuritegude loetelus juba ainuüksi see, et ollakse etnilise vähemuse liige, oleks justkui piisav äh, põhjendus äh, süüdistuse esitamiseks. Äh, araablased, kurdid, ähm, äh, belutšid, teised vähemused ei ole ka esindatud parlamendis ning nad ei saa ka jälgi, järgida oma traditsioone ja rituaale. sellepärast, et sellisel juhul neid ohustaks samuti süüdimõistmine. suur tänu ja nüüd proua Veržia pooleteiseks minutiks aitäh. mõned päevad tagasi Iraani kurdid äh, mälestasid Farsad Kavangari hukkamise teist aastapäeva. Äh, ta poodi üles pärast nelja-aastast äh, vangistust. toimus ka Ahvaasi noorte kohtu protsess nende kuriteoks oli vähemuste õiguste kaitsmine, millesse nad ise kuuluvad ning mälestada neid mõrvu, mis toimusid äh, varasemate meeleavalduste käigus. olgu tegemist Balutšidega, Ahvaasi vähemusega või mõne teise vähemusega, äh, teiste keeleliste või rahvusvähemustega ei ole sugugi mugav olla naisterahvas Iraanis. me näeme, et eh, üha enam karistatakse ka alaealisi. miks siis koostada üha enam ja enam resolutsioone? me kõik teame siin, et eh, Iraani võimud eh, ei võta selle tulemusena midagi ette on ka teisi kasulikemaid vahendeid. see, et äh, äh, me annaksime Sahharovi auhinna kellelegi, kes inimõiguste ees nendes regioonides võitleb. suur tänu ja nüüd kolleeg Wojciechowski. no to przykre, że mm, Iran kraj o ma tänan. on väga kurb, et Iraan riik, millel on nii pikk ajalugu ja nii kaunis kultuur, kes on nii tähtis riik, on täna režiimi võimu all, mis ei pea kinni oma kodanike põhiõigustest. režiimi võimu all, kellel on tuumapürgimused, režiimi võimu all, kes represseerib kristlasi, aga ka etnilisi vähemusi ma arvan, et me peame reageerima. tegelikult me saame väga vähe ära teha, sest Iraani võimud näikse olevat üsna äh, külmad igasuguse kriitika suhtes, aga me peame siin parlamendis ikka ja jälle üle kordama, et me ei talu sellist käitumist ja meil on vaja toetada ka Iraani opositsiooni. me peame avaldama survet Iraani režiimile. aitäh, härra Vašehovski. nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt saab sõna härra Posselt üheks minutiks. härra kolleeg Posselt, palun. härra president, Iraan Iraani äh, vaadatakse pidevalt monoliitsena, et see on nagu šiidi äh, üksus, aga tegu on tegelikult mitmerahvuselise ja riigiga, kus on ka mitmeid äh, religioone esindatud. seal on ka kristlased esindatud, äh, Armeenia kristlased, aga neid kiusatakse taga, aga äh, Armeenia, Assüüria kristlasi kiusatakse taga. Bahaid peavad samuti kannatama praeguse režiimi all ja seetõttu me peame vaatama Iraani kogu tema mitmekesisuses ja me peame tagama, et ka sealseid religioosseid ähm, vähemusi äh, toetatakse, kaitstaks ja ma olen täiesti veendunud, et me peame pidevalt tegelema Iraani teemaga. me tegime seda varem ka idablokiga, mida me vaatasime ka ühe blokina, aga praegu meil on tegu Ida-Euroopaga, mis koosneb paljudest vabadest demokraatlikest riikidest ja ma loodan, et kunagi meil on ka vaba demokraatlik Iraan, kus paljud rahvad elavad rahumeelselt koos, aitäh. aitäh, härra Posselt. ja nüüd proua Ojuland üheks minutiks. lugupeetud president ähm, vähemusrahvuste õiguste rikkumine Iraanis ei ole kindlasti üllatav, arvestades seda kohutavat inimõiguste olukorda Iraanis, millest on räägitud Euroopa Parlamendis juba mitmel korral me kutsume üles Iraani võime kõrvaldama kõik diskriminatsiooni vormid ning ähm, lubama neid äh, äh, kogunemis- ning usuvabadust ning ähm, vabastama kõik äh, vähemusrahvuste aktivistid vanglast, kui kahjuks me kõik teame juba, et meie ähm, resolutsioon heidetakse lihtsalt kõrvale, nii nagu on see olnud varemgi selle asemel ma julgustaksin Euroopa Liitu pidama dialoogi äh, opositsioonirühmitustega Iraanis ning aidata neil äh, äärmuslikku režiimi mm, kõrvaldada Iraanis. muutused Iraanis tulevad arvatavasti riigist endast, kuid meie peaksime kasutama võimalust äh, seda protsessi kiirendada. aitäh, proua kolleeg Ojuland ja nüüd kolleeg Robartšik. suur tänu. Iraan on riik, kus inimõiguste rikkumine on poliitiline tõde ning me teame, et selline poliitiline viha on suunatud eelkõige just kristlike vähemuste vastu. ei ole sugugi mitte lihtne olla kristlane, katoliiklane Iraanis seda eriti praeguses olukorras. Euroopa Liit on äh, kohustatud äh, ka seda, selle religiooni esindajaid Iraanis kaitsma ja toetama. sest ähm, usuvabadus on üks põhiõigustest ja me ei pea sugugi mitte tolereerima seda, mis Iraanis toimub ja ma kutsun üles Euroopa Komisjoni tegema kõik selleks, et kaitsta kristlasi Iraanis. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Silvestris. Il sistema giudiziario della Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato 600 kohtusüsteem Iraani Islamivabariigis on mõistnud viimastel aastatel oma kodanikke kokku kuuesajaks aastaks vangistusse. on väga raske saada ka informatsiooni vähemuste kohtlemise kohta, sest inimõiguste kaitsjatel ei võimaldata infot koguda Islamivabariigis. Nad takistavad ka seda, et info vabalt leviks, kuid hoolimata sellest, me näeme, milline on äh, trend ja me näeme, et äh, survet äh, tugevdatakse vähemustele, eriti just kristlastele, ma ei tea, miks me peaksime kartma seda mainida, sest see on ju tõsi. kuid ka kõik teised islami vormid, mis on šiiitide usust erinevad, ka neid diskrimineeritakse neid äh, käsitletakse tihtipeale isegi ebaseaduslikuna. suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofoni voor ja äh, paraku on väga paljud sõna soovinud ja ma ei saa kõikidele sõna anda, aga kõigepealt siis härra Soonik saab sõna üheks minutiks. aitäh, suur tänu. me oleme taaskord kogenud inimõiguste rikkumise juhtumeid ja neid on, neid me oleme näinud juba aastaid, rikutakse poliitilisi, sotsiaalseid õigusi. inimesed, kes avaldavad meelt inimõiguste kaitseks, neid koheldakse väga karmilt. Iraan endiselt veel kohaldab ka surmanuhtlust ja see tähendab, et äh, riigis äh, valitseb pidev äh, hirm. inimesed kardavad, et neid vahistatakse ja tapetakse. me peame rahvusvahelisele avalikkusele pidevalt meenutama seda ja me peame Iraani administratsiooni üles kutsuma, et nad austaksid inimõigusi ja parlament on kaks korda edasi lükanud meie visiiti Iraani. see on ka üheks näiteks. aitäh, härra Sonik. ja nüüd proua Kretsu, palun. Uh, proua Gretu, aitäh, härra president, ka mina leian, et me peaksime edastama selge tugeva sõnumi Iraani võimudele vajaduse kohta tühistada surmanuhtlused, mis kuulutati välja Araabia vähemuse esindajatele. Iraani valitsus peaks äh, korraldama õiglase kohtumõistmise ja me peaksime lõpetama ka, äh, kutsuma neid üles lõpetama ka piinamise kinnipidamiskohtades ja lõpetuseks äh, nõuame, et Iraani valitsus ähm, lõpetaks üldse surmanuhtluse kasutamise ja vähemusrahvuste tagakiusamise, me peaksime ÜRO-ga selles osas enam koostööd tegema. suur tänu, proua Kretsu ja nüüd härra Vlasak, palun üheks minutiks. aitäh kui me räägime rahvusvähemustest ja nende õigustest, siis me peaksime mainima ka Iraani Äh, Iraani rahv-, äh, inimeste õigusi Iraagi pagulaslaagris, kus on tuhandeid inimesi ilma igasuguste sanitaartingimusteta. Äh, neile avaldatakse pidevalt survet ja ähvardatakse. me oleme pöördunud ka proua Ashtoni poole, et esitataks üleskutse selleks, et see põletav olukord lahendada. aitäh, härra Vlasak! ja nüüd proua Jessovjeska. suur tänu, härra president. etniliste vähemuste olukord Iraanis on äh, väga keeruline, see on seotud ka äh, sellega, et ei äh, toet-, ei kaitsta põhiõigusi, siin räägiti juba ka kristlike vähemuste kaitsetust olukorrast ja ma sooviksin rõhutada seda, et äh, mind liigutab eelkõige ka see tõsiasi, et surmanuhtlust äh, kohaldatakse ka nendele inimestele, kes on oma usku vahetanud, minu meelest on see väga brutaalne inimõiguste, usuvabaduse äh, rikkumine, aitäh ja nüüd härra Skinner. kolleeg Skinner. härra Skinner, palun. Uh, aitäh. Uh, proua de Kaiseril oli õigus, kui ta ütles, et uh, Iraan ei ole mitte ühekultuuriline riik, kuigi tegemist on islamivabariigiga. nii nagu ka teised kõnelejad on öelnud, saan nõustuda sellega, et Iraanis on rahvusvähemuseks olemine väga ohtlik tegevus ja inimõigustega ei ole selles riigis sugugi mitte kõik äh, korras ja eriti ähvardab see just äh, rahvusvähemusi. Need, äh, kellest me juba teame, ka siis nende suuruse või nähtavuse tõttu, kuid näiteks usku vahetanud inimesed, ka neid ohustab väga ebakindel tulevik ja võib-olla isegi suurem oht kui mõningaid etnilisi vähemusi me soovi-, ma sooviks, et äh, näiteks äh, Süüria kristlased, äh, et nemad võetaks ka meie teksti sisse. aitäh, härra Skinner! vaba mikrofoni voor on sellega lõppenud ja nüüd arutelu lõpuks saab sõna komisjoni nimel härra volinik Talli. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud nagu juba öeldi, Iraan on tõesti erinevate etnoste mosaiik vähemasti. vähemasti nelikümmend protsenti riigi elanikest on etnilised vähemused ja peamised etnilis-keelised vähemused on aserid, kurdid, belutšid, araablased, turkmeenid, puštud, armeenlased, grusiinid, assüürlased ja juudid. ja enamasti asuvad nad perifeerias ja on võimukeskusest Teheranist kaugel vaatamata põhiseaduslikele garantiidele, mis tagavad võrdsuse, ometi inimesed, kes kuuluvad vähemuste hulla, hulka, kogevad diskrimineerimist. see puudutab maa ja vara konfiskeerimist, nad ei tohi tööd toetada riigisektoris ega poolriigi äh, asutustes, samuti nende sotsiaalseid, kultuurilisi, lingvistilisi ja usulisi õigusi piiratakse ja rikutakse nende inimõigusi. tavaline on äh, süümevangistus või ebaõiglane kohtupidamine, poliitiliste vangide üle karistused, kehalised, samuti surmanuhtlus, samuti süstemaatiliselt piiratakse nende liikumisvabadust ja teatud kodanike õigused on neil keelatud. tihtipeale eh, vähemused ei saa ka loodusvaradest midagi, mis nende piirkonnas asuvad, näiteks eh, Oromjee järve veed Aserbaidžaani provintsis ei ole neile kättesaadavad või näiteks naftatulu araablastega asustatud Ahvazi provintsis ei ole kohalikele kättesaadav me oleme sellest rääkinud ÜRO-s ja ÜRO Peaassamblee resolutsioonis Iraani inimõiguste üle, mis võeti viimati vastu novembris kaks tuhat üksteist, räägitakse sellest ja ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee on samuti rõhutanud diskrimineerimist selles riigis. Euroopa Liit ei lähene selektiivselt sellele küsimusele. Euroopa Liit tegutseb oma põhimõtete alusel ja on väga huvitatud sellest, et kaitsta ja säilitada nende inimeste õigusi, kes kogu maailmas kuuluvad vähemuste hulka. Iraan aga valmistab meile tõsist muret. nagu teisteski riikides me hoiame pidevalt silma peal kõikide represseerimise, diskrimineerimise juhtumisel, mis põhinevad soole, mõttevabadusele, südametunnistusele, etnilisele kuuluvusele ja hiljutistes eh, järeldustes ülemkogu mõistis hukka PKK Iraani kodanike represseerimise, sealhulgas nende isikute represseerimise, kes kuuluvad etnilistesse või usulistesse vähemustesse. me kutsume üles Iraani võrdselt kõh-, kohtlema neid inimesi ja mitte diskrimineerima. täpselt samamoodi me tegutseme ka muudel juhtudel kõrge esindaja isiklikult Euroopa Liit tervikuna on avaldusi teinud äh, etnilise ja religioosse sallimatuse kohta Iraanis ja on korraldanud demarše üksikutel juhtudel. näiteks juunikuus kaks tuhat üksteist Euroopa Liit korraldas demarši Teheranis ja põhjuseks oli nelja kurdi päritolu iraanlasele mõistetud surmanuhtlus. Euroopa Liit on väga mures diskrimineerimise ja represseerimise üle mis Iraanis toimub ja kõrge esindaja Ashton on mitmel puhul teinud avaldusi ka Bahai vähemuse halva olukorra kohta. Euroopa Liit on valmis arutama inimõiguste küsimusi Iraaniga, sealhulgas ka vähemuste hulga kuuluvate inimeste staatust samas oleme me võtnud sihipäraseid piiravaid meetmeid nende isikute vastu, kes otseselt või kaudselt vastutavad repressioonide eest seitsekümmend kaheksa isikut on nüüd kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja just Iraanis toime pannud vägivallategude eest. aitäh, härra volinik Tali. ja arutelu lõpuks on esitatud ka seitse resolutsiooni ettepanekut ja nüüd me asumegi ka resolutsiooni